ma kuulutan 12. septembril katkenud euroopa parlamendi istungjärgu jätkunuks lugupeetud daamid ja härrad ma palun teil kohe tõusta leinaminutiks siin äh, kojas nagu ikka leinaminuti ajal kõik vaikivad ja me oleme rahulikult, oleme vaikselt. aga selle ruumi vaikuses äh, kõlavad ka karjed. lastekarjed, kes nägid, kuidas nende vanemad uppusid ja vanemate karjad, kes ei saanud päästa oma lapsi. inimeste karjed, kes äh, läksid kaduma tormisel merel. olgugi, et äh, neil oli silme ees juba selle kontinendi rand kus nad lootsid äh, leida rahu ja kaitset. Need on äh, inimeste karjed, kes äh, vahetult enne Euroopa rannikul randumist oma elu kaotasid. siin me mainime arvusid me räägime sellest, kes kui palju põgenikke vastu võtab või mitte. me räägime siin rahast, kui palju see maksab. ja me räägime siinkohal kuivadest paragrahvidest. me räägime olukorrast, mis on praktiliselt uskumatu kalurid, kes päästavad äh, inimesed ära, kui nad on merehädas, äh, neid võib siis hiljem hakata süüdistama ebaseaduslikule sisserändele kaasaaitamises. me räägime, daamid ja härrad, siin sellest, et äh, meie rikkaima kontinendina, olgugi et meil ei ole rikkus võrdselt jaotunud, ikkagi, et meie oleme võrreldes nende piirkondade kodanikega, kust meie juurde tullakse, siiski rikkad, võimekad, tugevad. inimesed põgenevad viletsusest, et leida meie juures kaitset ja võrreldes nende inimestega oleme me rikkad ja tugevad. ja ma ei taha siin äh, selle tragöödiaga seoses rääkida mitte paragrahvidest, vaid oma tugevusest ja Euroopa rikkusest. meie rikkus peaks meid äh, kohustama. see peaks meid äh, kohustama andma inimestele seda kaitset, mida nad meie juurest otsivad. ma loodan, et see leinaminut, mille me põhjendame Lampeduusa ohvritele, saab ehk olema Euroopa Liidu poliitikas pöördepunktiks suur tänu!